mandaati pole kontrollitud või küsimuse alla seatud ja eeldades, et proua Saks on esitanud kirjalikule deklaratsioonile alla kirjutanud, et ta ei ole ühtegi ametikohta, mis on vastuvoolus Euroopa Parlamendi saadikuga, võtab ta meie tööst osa. proua Vertmann lahkub ALDE fraktsioonist ja kaheksandast aprillist kaks tuhat neliteist on ta jällegi mitte ühinenud liige ja sotsiaaldemokraadid on teinud mulle taotlused siin komisjonidesse ja